On... nii et tere pärastlõunat, kallid kolleegid ja nüüd on meil eh, infotund komisjoniga ning esimene küsimus pärineb härra Papastamkoselt ja see on volinikule ja puudutab humanitaarabi Põhja-Aafrika riikidele. palun, härra volinik. Uh... tänan komisjon võttis vastu kolm miljonit eurot eraldada humanitaarabiks äh, kahekümne viiendal veebruaril käesoleval aastal Liibüale ja need rahalised vahendid mobiliseeriti kohe ning see oli esimene äh, suur panus, mis saabus kohale ja kolmkümmend miljonit eurot äh, veel juurde Eh, humanitaarabiks, kuna vajadus kasvas ja kuus miljonit eurot on läinud tsiviilkaitse arvelt selleks, et kaasfinantseerida materiaalset mm, abi, mida liikmesriigid annavad. Euroopa Liidu humanitaarabi antakse partnerite kaudu ja liikmesriigidki Mm, annavad omalt poolt abi ja tsiviilkaitsemehhanismi kaudu koordineeritakse kogu tegevust. abistatakse riike, kes on Tuneesia, Alžeeria ja Egiptuse piiril ja põgenenud Liibüast. Eh, aidatakse kolmandatel riikidel kodanikel Liibüast pääseda jälle oma päritoluriiki ning tähtis on kaitsta ka inimesi, kellel on pagulase staatus ja kes ei saa oma päritoluriiki naasta, neil ei ole võimalik seda teha ja ka liibüalased, kes põgenevad Liibüast. tähtis on ka Liibüa pinnal anda humanitaarabi, finantsabi, äh, toiduabi, erakorraline abi ning samuti äh, abi nendesse piirkondadesse, kuhu me praegu ligi ei pääse, mitte kõikidel ei ole see võimalik abiga jõuda. ning me saame praegu ida pool Liibüas tegutseda, aga lääne pool, mida kontrollib Gaddafi, ei ole see võimalik. nüüd eh, välispoliitika ja julgeolekupoliitikaga tegelejad võtsid märtsis vastu eh, dokumendi, kus käsitleti partnerlussuhteid eh, lõunapoolsete riikidega Vahemere ääres ning seal räägiti ka, milliseid muudatusi välja pakkuda, oleme ka mobiliseeritud instrumendid Itaalia abistamiseks ning ka teiste liikmesriikide abistamiseks, kui tekib Põhja-Aafrikas suur mm, rändevoog. ja selline reageering hõlmab operatiivmeetmed, eh, erakorraline abi, Frontexi ühisoperatsioon Me Hermes kaks tuhat üksteist käivitati veebruaris kahekümnendal kuupäeval, eksperdid ja varad mitmetest liikmesriikidest suunati kohale ning me jälgime väga tähelepanelikult äh, erinevate stsenaariumide arenguid ning kui vaja, siis Frontexi operatsiooni tugevdatakse selleks, et toime tulla võimalike uute sissevooludega. me oleme valmis ka täiendavaid finantsabi andma äh, äh, näiteks välispiiride fondist ja Euroopa pagulasfondist ja kuni kakskümmend viis miljonit eurot kokku. väga suur hulk liikmesriike juba Äh, on vastu võtnud isikuid ning andnud ka tehnilist abi ja personaliga abi. Äh, äh, igatahes meie humanitaarabi on algusest peale, kriisi algusest peale olnud piiratud ka sellega, et Gaddafile lojaalsetes piirkondades me ei tegele, nii et sõjaline tegevus meid suurt mõjutanud ei ole. aga meil ei ole õnnestunud seniajani, vaatamata meie jõupingutustele Liibüa äh, läänepiirkondadele juurde pääseda. ma tänan, härra Papastamkos, palun. suur tänu, proua president. ma sooviksin äh, proua volinikku tänada tema põhjaliku vastuse eest. minu meelest on eriti oluline see, et Euroopa Liit äh, võtaks tõesti juhtrolli just humanitaarabi ähm, edastamises. nii et Euroopa Liit näitaks ka oma, oma inimlikku palet. aga ähm, kui suur osa sellest humanitaarabist jõuab tõesti vaja, äh, selle abi vajajateni, siin on oluline ka läbipaistvus. ma arvan, et ähm, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ka oluliseks äh, seda, et äh, ka meie turu, turud avaneksid äh, Põhja-Aafrika riikide toodetele. aga me teame, et äh, Euroopa Liidu li lõuna liikmesriikides on väga tugev konkurentsiolukord seal on niigi surve tekkinud pagulasvoogude tõttu ja seetõttu me ei saa veel halvendada impordi tõttu ka olukorda põllumajanduses. suur tänu, härra Papastamkos. Um, uh... ma tänan. kõigepealt selle kohta, kuivõrd tõhus on humanitaarabi olnud algusest peale, pärast kriisi puhkemist. kõige drama-, dramaatiline äh, Äh, mõju on võimalik äh, kolmeks jagada, kõigepealt äh, migrantide väljavool Tuneesiasse, Egiptusesse, Algeer-, Alžeeriasse ja Nigerisse. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on siin väga tõhusad olnud abi andmisel. me oleme mobiliseerinud nii õhu kaudu kui ka mere kaudu toimetamise liikmes koduriikidesse tagasi ning eh, rahvusvaheline migratsiooniorganisatsioon ja ÜRO pagulasorganisatsioon eh, on olnud meie abilised, et tohutul hulgal inimesi, kuni kakskümmend tuhat inimest mm, on saanud lahkuda Liibüast. nüüd Liibüa idaosas, kus, kuhu meil on juurdepääs, me oleme andnud ravi, meditsiinilist abi ning samuti toiduabi. Äh, toiduainetega kriisi ei ole veel tekkinud, aga tegemist on riigiga kus, kus üheksakümmend protsenti toiduainetest tuuakse sisse, nii et me peame olema selliseks kriisiks valmis. me aitame ka Sahara tagust Aafrikat, eriti Tšaadi elanikke, kes on nüüd osutunud väga raskes olukorras olevaks, kuna nende, neid peetakse palgasõduriteks äh, Liibüas, aga tegelikult paljud Tšaadi elanikest ju ei ole seda, aga nad on rünnakute objektiks saanud. ja kolmandaks, me teame, et Gaddafi poolt kontrollitud piirkondades ka on vajadus humanitaarabi järele, aga me ei pääse sinna. me oleme pannud kõrvale üheksa miljonit eurot, kui tingimused seda lubavad, et me saame ka maailma toid, toiduabiprogrammi ka minna nendesse piirkondadesse, siis me läheme. nüüd teie küsimuse teine osa, juurdepääs turgudele. see on tegelikult Lõuna-Vahemere algatuse tuum. jah, tähtis on hea seista selle eest, et me saame eh, pakkuda väljavaated paremaks tulevikuks, et sel riigile saame välja pakkuda eh, heaolu ja töökohad ning kaubandus on siin väga tähtis roll, kaubandus mitte ainult Euroopa Liiduga, vaid ka Vahemere riikide endi vahel. mul on veel üks täiendav küsimus härra Baltsiitiselt ma tänan, proua president, volinik. tõepoolest, praegune olukord Põhja-Aafrika riikides on esitanud palju väljakutseid Euroopa Liidule. Financial Times on avaldanud artikli, kus öeldakse, et Euroopa Liidu liikmesriikidel õnnestus tagasi toimetada koduriikidesse isikud, aga äh, inimesed, kes kohale jäid, jäid ilma arstiabita. ja sealhulgas ka bulgaarlased. Äh, nende jaoks oli väga tähtis see meditsiiniline abi, aga kuidas te kavatsete sellega edasi talitada? Please. Okay. Um, let me, let me... kõigepealt eurooplaste evakueerimine Liibüast on olnud tõesti edukas, me oleme koordineerinud seda tegevust oma liikmesriikidega ning ka seireinfokeskus on üles seatud, mis koordineerib kogu evakueerimist, nii et suurem osa meie kodanikest tõesti sai lahkuda Liibüast ja seda väga kiiresti ja ohutult. kui massiivne evakueerimine lõpule viidi, jäi vaid kakssada inimest sinna, kes küll tahtsid ka evakueeruda, aga ei saanud ja mõned neist on nüüdseks ka juba mm, venelaste lennukiga sealt ära toimetatud. nüüd äh, meditsiinilised teenused. loomulikult, kui me evakueerisime Euroopa kodanikke, siis eh, loomulikult ka olid mõned soovimatud tagajärjed, mõned Euroopa kodanikud osutasid meditsiinilisi teenuseid Liibüa elanikele ning seal oli palju õdesid, küll mitte arste niivõrd, aga õdesid küll. ja nüüd tuleb tõesti teha kõik, mis meie võimuses selleks, et humanitaarabiorganisatsioonid, kes tegelevad arstiabiga, pääseksid eh, juurde Liibüa elanikele ja kolmandate riikide kodanikele Liibüas arstiabi andmiseks. ja meie jaoks on väga tähtis see, et Gaddafi lubaks, et humanitaarabiorganisatsioonid saaksid ka Liibüa lääneosas tegutseda ja see on ülimalt tähtis, aga paraku ei ole see veel võimalik olnud. riigi idaosas on meil omad eksperdid, meie meeskond, nad hindasid olukorda koha peal ja ütlesid, et ehkki loomulikult äh, haavatute hulk on kasvanud, kellel on vaja arstiabi, samas meditsiiniline varustus, mis tuleb rahvusvaheliselt organisatsioonidelt ja toetajatelt, on idaosas enam-vähem piisav, paraku aga Masaratas ei ole see nii ja teisteski kohtades ei ole see nii seal, kus äh, piirkonnad on Gaddafi kontrolli all. Te teate, et nüüd üritatakse mereoperatsiooni kaudu toimetada mm, ravimite, ravimeid kohale. suur tänu, nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde, see on härra Baltšiitiselt. ja äh, proua volinik äh, Äh, volinik Dominakile on see suunatud, kui teil vahetaksite nüüd oma kohad. ja see küsimus puudutab erinevusi tervishoiuteenuste valdkonnas eri liikmesriikides. niisiis, volinik, kui olete valmis. suur tänu, proua president. lugupeetud parlamendisaadikud, vastavalt äh, lepingule äh, siis pädevus nendes teemades on liikmesriikide juures, Euroopa Liit teeb erinevaid tegevusi selleks, et toetada, koordineerida või täiendada liikmesriikide tegevusi, mis on seotud eh, eh, tervishoiu kaitsega ja parendamisega. ning komisjon leiab, et kõikidel eh, kodanikel Euroopa Liidus peab olema tagatud juurdepääs tervishoiuteenustele, seetõttu komisjon on algust, algatanud erinevat, erinevaid algatusi ning mul on hea meel vastata austatud parlamendisaadiku küsimustel. kahe tuhande üheksandal aastal komisjon võttis vastu teatise, mis puudutab siis solidaarsust tervishoius ja äh, ebavõrdsuse kaotamine äh, tervise, tervishoiu valdkonnas Euroopa Liidus ning siin teadses rõhutatakse seda, et tuleb ebavõrdsustest tervisevaldkonnas üle saada. Äh, detsembrikuus komisjoni talitlused tulid välja ühistegevusega, millesse olid kaasatud neliteist liikmesriiki ja selle eesmärgiks oli vähendada ebavõrdsust tervishoiuteenuste osas. ja see on siis ka seotud ähm, terviseprogrammi raamistikuga. meil on oluline just pikaajaline äh, raamistik ja selles kontekstis liikmesriigid on äh, tähelepanu alla võtnud juurdepääsu tervishoiuteenustele, samuti tervishoiuteenuste kvaliteedi ja ka eh, eh, tervishoiupoliitikate jätkusuutlikkuse. see on seotud ka vastava direktiiviga, mis on seotud patsiendi õigustega piiriüleses tervishoiuteenuses ja Euroopa kodanikud eh, on võimalus saada ka öö, öö, hüvitisi osutatud teenuste eest. meetmed, mis on äh, rahastatud äh, ühtekuuluvuspoliitika alt, äh, puudutavad siis näiteks infrastruktuure, meditsiinivarustust, samuti koolitust ja selle eesmärgiks on parandada kodanike juurdepääsu tervishoiuteenustele, eriti just vaesemates piirkondades. suur tänu ja nüüd härra Baltšiitis, palun suur tänu, proua president. lugupeetud proua volinik, ma olen väga tänulik teie põhjaliku vastuse eest, kuid äh, minu valijad esitavad mulle tihti küsimuse, et kui me räägime äh, patsientidest, kellel on väga keeruline haigus, siis äh, esimene küsi-, siis eelkõige pööratakse tähelepanu haigetele sugulastele ja haiget ähm, ei saa osaleda tööturul. seetõttu nende olukord on äh, väga haavatav. ja me peame siin tähelepanu pöördama ka äh, nendele, kes äh, töötavad tervishoiusektoris. suur tänu. veel kaks lisaküsimust, härra Švansis, palun suur tänu, proua president. proua volinik. see eh, direktiiv, millest te rääkisite, see puudutab siis eh, patsientide õigusi piiriüleses eh, tervishoiuteenuses, siis mul oleks küsimus, et kas patsiendil on juba praegu õigusi teises liikmesriigis selleks, et seal ennast ravida ja kas ta sellisel juhul osutatud tervishoiuteenuste eest saab ka hüvitist? suur tänu ja äh, proua Matera. vabandust. tegelikult ma soovisin äh, esitada küsimuse kalanduse kohta, ma tulen selle küsimuse juurde hiljem tagasi. jah, loomulikult te võite selle küsimuse juurde siis hiljem tagasi tulla. suur tänu, proua äh, president. Äh, proua volinik, te rääkisite ka riiklikest äh, tervishoiuprojektidest, kuid äh, paraku paljudel liikmesriikidel seoses majanduskriisiga on väga vähe vahendeid. milliseid meetmeid on võetud selleks, et liikmesriigid ei vähendaks oma vahendeid, mida nad suudavad tervishoiuteenustes, suur tänu ja proua volinik, palun. suur tänu, proua president. üldiselt ma võin öelda, et me peame tegelema kõikide nende probleemidega, kuid me peame arvestama ka sellega, et meil on siin tegu liikmesriikide pädevusega ja seetõttu me peame ka austama äh, seda pädevust. ma saan aru teie äh, argumentidest, et ebavõrdsus ja erinevused jäävad, kuid sellegipoolest komisjon teeb kõik, mis tema võimuses, me üritame lihtsustada äh, liikmesriikidel harmoneerida seda valdkonda, meie prioriteediks on lihtsustada liikmesriikide vahelist koostööd selleks, et nendest ebavõrdsustest üle saada. peale selle me ka öö, üritame siin rohkem tähelepanu pöörata ka ravimitööstusele selles kontekstis. nüüd kui vastav direktiiv jõustub, siis meil on olemas ka selge õiguslik raamistik, mis puudutab ähm, ülepiiriliste tervishoiuteenuste ähm, hüvitamist. sellisel juhul on kodanikel õigus äh, ka saada hüvitist selliste tervishoiuteenuste eest, mida nad on saanud teises liikmesriigis, aga seni me peame veel ootama selle äh, rakendamisega. suur tänu ja nüüd jõuame järgmise küsimuse juurde proua Harkinilt ja see on pöör-, äh, suunatud volinik Dajanile ja see puudutab tehnoloogiate võimaldamist. palun, härra volinik. Grazie, signor presidente suur tänu, proua president. võtmetehnoloogiate küsimuses võttis komisjon kahe tuhande üheksanda aasta kolmekümnendal septembril vastu teatise, milles esitati võtmetehnoloogia sektori ühistrateegia, vaatamata võtta teatud alusuuringut väga kõrgele tasemele, ei suuda me õigeid võtmetehnoloogiaid rakendada tootmisse, nii et nad kajastuksid ka tarbekaupades või siis teenustes. seega meil on vaja strateegiat selleks, et võtmetehnoloogiad leviksid ka Euroopa Liidu tootmisse. seda on rõhutatud ka Euroopa Liidu eh, tööstuspoliitika juhtalgatustes. eelmise aasta juulis võttis komisjon vastu samuti teatise ning peale seda äh, loodi kõrgetasemeline ekspertrühm tegelemaks võtmetehnoloogiate küsimustega. seda juhib Nelli Kruus, digitaalküsimuste eest vastutav volinik, minu kolleeg Keegan Quinn ja mina ka osaleme selles töörühmas esialgsete plaanide järgi pidi töörühm koos käima aasta jooksul, et välja töötada võtmetehnoloogiate rakendamise suunised. töörühmas osalevad liikmesriikide valitsustest kakskümmend, äh, kakskümmend seitse valitsuse esindajat, samuti Euroopa Investeerimispanga esindaja, VKE-d, suurte tööstusettevõtete esindajad esialgse analüüsi on töörühm juba komisjonile esitanud, seal on äh, välja toodud kõige suuremad väljakutsed, mis puudutavad võtmetehnoloogiaid. nüüd on siis võimalik ettevõtluse peadirektoraadi veebilehel selle analüüsiga tutvuda ning lõppraport esitatakse komisjonile juulis sellega antakse oluline panus komisjoni töösse selleks, et välja kujundada raamstrateegia võtmetehnoloogiate rakendamiseks. niisugused tehnoloogiad on meie majanduse jaoks väga olulised. Nad on meie tulevaste uute toodete ja teenuste aluseks Nad äh, võivad meid viia lausa kolmanda tööstusrevolutsioonile. Need, kes tahavad võtmetehnoloogiaid kasutada, äh, suudavad kindlasti saavutada konkurentsieelise äh, süsinikuvaba majanduse edendamises, teadus, teadmistepõhises majanduses kui me soovime edaspidigi tugevad olla, peame säilitama oma liidripositsiooni võtmetehnoloogiate uuringute alal. mul on veidi statistikat samuti. meie hinnangutel on üldine turuosa umbes üheksasada viiskümmend kuni üksteist miljardit aastas ehm, turuosa suureneb igal aastal oluliselt ning äh, see tähendab seda, et äh, meie ees seisavad tohutud võimalused, kõik tööstusriigid peavad seda arvestama äh, majanduskasvu seisukohast, me ei tohi oma võimalusi käest lasta ja komisjon palub seega ka Euroopa Parlamendi toetust oma tööle, eriti arvestades Lissaboni lepingu antud suuremat otsustusjõudu. koostöö komisjoni ja parlamendi vahel kindlasti annab meile ka selles sektoris oodatud tulemusi. tänan. suur tänu, proua Harkin aitäh vastuste eest ning äh, õnnitlused komisjonile selle töö eest, äh, mille eesmärk on tagada, et äh, me jõuaksime ka kolmanda tööstusrevolutsioonini mul on siiski mitmeid küsimusi, nimelt äh, mikspärast on ikka veel lünk võtmetehnoloogiate väljatöötamise ja nende rakendamise vahel? Te rääkisite ka mitmetest takistustest, näiteks äh, sellest, et meil ei ole oma patenti veel äh, ja õiget reguleerivat raamistikku. kas komisjonil on mingeid samme võetud juba või on kavas võtta mingeid samme, et nendest takistustest üle saada? palun. sõna on teil, härra volinik, palun. suur tänu, proua Harkin. suur tänu toetuse eest komisjoni tööle ja nende ettepanekute eest, ähm, valmiduse eest toetada parlamendi poolt ka komisjoni tööd. ma juba rääkisin teile ekspertrühma tööst, selle rühma töö peab aitama komisjonil välja töötada oma strateegiat, kuid vahearuandes on eksperdid soovitanud arvestada kolme sambaga, mis peaksid aitama takistustest üle saama, saada. kõik need sambad on seotud teatud tingimustega kõigepealt on vaja Euroopal palju konkurentsivõimelisemat tehnoloogiat, me peame äh, oma äh, tehnoloogia prototüüpe patenteerima ja meie äh, tehnoloogia uuringud peavad olema sihipärasemad. nüüd teiseks äh, peame ka mõtlema, äh, kuidas me oma tehnoloogiaid eksportida saame. meie tehnoloogia peab olema konkurentsivõimeline ja toodang peab olema planeeritud just nii, et me saaksime ka oma toodangut eksportida. kolmandaks, me peame arvestama ülemaailmse konkurentsiga. Euroopa peab oma arenenud tehnoloogia taseme säilitama, kui ka võrreldes teiste riikidega ja seetõttu tuleb investeeringuid ligi tõmmata ka väljaspoolt Euroopa Liitu, selleks, et organiseerida oma tööd paremini, paremini tuleb korraldada ka ühenduse programmide elluviimine ning äh, kui te rääkisite siin lünkadest, siis lüngad tuleb tõesti ületada, iseäranis äh, teadusuuringute ja rakenduse vaheline lünk. see puudutab mitmeid tootmissektoreid Euroopa Liidus. teadusuuringutel tuleb edasi liikuda rakendusele, äh, seetõttu toetame me klastrite loomist, meil on juba neid umbes kaks tuhat. me tahame klastritest kokku tuua teadusasutused, ülikoolid, innovatsiooni ja tootmise, et meie tööstussüsteem konkurentsivõimelisemaks muuta. praegune olukord on selline, nagu ma kirjeldasin, aga meie töö jätkub, proua Harkin, ja kõik ettepanekud on teretulnud. me jääme suure huviga ootama Euroopa Parlamendi ettepanekuid ning analüüsime neid hoolikalt. suur tänu! suur tänu, läheme nüüd edasi oma järgmise küsimuse juurde, selle on esitanud härra Chris Davis ja see on suunatud volinik Pradamanakile tegemist on Euroopa Liidu kala, kalatööstusega. palun, proua volinik. Fine, okay, thank you. Thank you, madam chair. ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud. kui minu talitused hakkasid ette valmistama ühise kalanduspoliitika reformipaketti, siis nad viisid läbi väga põhjalikult mõjude analüüsid ja seda mitmete va reformi variantide osas. üks variant oli jätkata praeguse ühise kalanduspoliitikaga ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist, sest vaatuskoo oli võrdlusaluseks, mille alusel me siis võrdlesime olemasolevat olukorda teiste võimalike stsenaariumidega ja staatus quo stsenaariumis võetakse arvesse uued pikaajalise majandusplaanid, samuti kontrollimeetmete määrus ning ebaseadusliku ja deklareerimata püügimääruse sätted. nüüd status quo variandi tulemused on selged, kui me ei muuda oma tegevuspoliitikat, siis aastaks kaks tuhat kakskümmend meie varude jätkusuutlikkus kaob. nüüd, mis puudutab keskkonnaalast jätkusuutlikkust, siis vaid kuus protsenti kalavarudest, mida öö, saavutavad aastaks kaks tuhat kakskümmend maksimaalse jätkusuutliku saagise näitaja. aga meil on kohustus aastaks kaks tuhat viisteist Äh, selline maksimaalne jätkusuutlik saagis saavutada. kui me jätkame vanas vaimus, siis mitte kuidagi me ei suuda oma kohustust täita, tagada maksimaalne jätkusuutlik saagikus aastaks kaks tuhat viisteist kalavarude puhul. nüüd, mis puudutab äh, majanduslikke tulemusi ja meie kalalaevastikke staatus quo stsenaariumi kohaselt ainult mõned laevastikud oleksid majanduslikult jätkusuutlikud nimelt tulukus selles sektoris kahaneb nullini või isegi sektor võib miinustesse jääda. nüüd sotsiaalse jätkusuutlikkuse koha pealt on olukord samasugune, tööhõive püügisektoris langeb sama tempoga nagu praegu. palgad jäävad madalaks ja sellepärast kalameeste amet on üha vähem ja vähem atraktiivne noorte jaoks mis tähendab seda, et staatus quo ei ole mingi väljapääs Euroopa Komisjoni jaoks, aga meil on vaja midagi teha ja me töötame selle kallal. ma tänan, proua volinik härra Davis ja veel kaks täiendavat küsimust, me võtame nad üksteise järel ja siis volinik saab vastata, palun, härra Davis. ma tänan, president, volinik hm, äh, maalis väga depressiivse pildi, et kui me jätkame vanas vaimus, siis on väljavaated halvad. laevastikud on majanduslikult jätkusuutmatud ning kalameeste töökohad vähenevad. aga langus võib-olla on siiski parem kui alternatiiv. me ju ei tea, meil ei ole teaduslikke andmeid äh, käsu, meie käsutuses. kalavarud, mida me teame, on väikesed, aga aastakümneid on ju ülepüügiga tegeletud ja olukord on selline, et olukord on väga habras, ei, ebastabiilne ja volinik ei saa välistada seda, et kui me jätkame vanal viisil, siis mitmed eh, kalandussektorid lausa kokkuvad kokku. kokku. täiendav küsimus proua Materalt ja härra Kellilt. proua Matera. ma tänan, proua president ma jagan kolleegide muret selle üle, mis toimub ähm, Vahemerel ja see, kuidas me kaitseme oma mere ökosüsteeme, aga me peame mõtlema ka sotsiaalsele ja majanduslikule küljele. ja kindlasti äh, on reeglid praegu kalapüügiga tegelejatele väga ranged. kas komisjon äkki leiab mingisuguse tasakaalustatud äh, vahepealse lahenduse, mitte ainult kaitsta ökosüsteeme, vaid ka paljusid kodanikke, kes töötavad kalandussektoris? härra Kelly, palun. Uh, Lop-, jah, tõesti, see oli väga depressiivne pilt, mille te, volinik, maalisite. üks probleem, millele ka härra Davis oma küsimuses tähelepanu juhtis, on nimelt tagasiviskamine vette, kalade tagasilaskmine vette. ma kohtusin kalameestega hiljuti ja ma kuulsin, et et nemad on leiutanud võrgu, millega enam ei pea kaluvette tagasi laskma. kas äkki komisjon tegeleks, uuriks asja, kas see on võimalik kasutada sellist uut tehnoloogiat, mis tõesti pane-, teeks lõpu ähm, vette tagasiviskamisele? Äh, tänan, nüüd sõna volinikul. ma tänan, proua president. kui me jätkame praegusel viisil, siis tõesti võib juhtuda, et meie kalavarud, paljud kalavarud lõpevad ja see on täiesti välistatud. tõesti, meil on väga habras äh, praegune olukord ning äh, kui tekib erakorraline olukord, siis tagajärjed sellel on väga-väga halvad ja sellepärast meil ongi vaja reformi äh, ja sellepärast me kaalumegi, kuidas kõige paremal viisil edasi liikuda selleks, et tõesti saavutada tasakaal. ühelt poolt varude jätkusuutlikuks, teiselt poolt sotsiaalne ja majanduslik mõju, mis reformil saab olema. aga üks asi olgu selge. asi ei ole selles, et me Eh, rohkem paneksime rõhku eh, ökoloogiale, kui et eh, hoolitseks oma kalameeste eest. me oleme väga mures oma mm, kalameeste pärast, tulevaste kalameeste põlvkondade pärast sest kui meil varusid ei ole, kui meil kala ei ole, aga siis kalamehed Vahemerel ja kõikjal Euroopa vetes niikuinii ei oma tulevikku. nii et selleks, et et tõesti meie kalandusel oleks tulevik, on vaja ühist kalanduspoliitikat kõigepealt reformida, see on selge. ja mul on mõned head ettepanekud ja me tagame, et meie kalameestel oleks ka, millest edasi elatuda. nüüd, mis puudutab püügivahendeid ja uusi võimalusi, jah, vägagi meie talitused oleksid huvitatud sellest, et uurida igasuguseid võimalikke uusi püügivahendeid, selliseid selektiivseid püügivahendeid ja meie uus rahastamissüsteem võimaldab eraldada rahalisi vahendeid ka nendel eesmärkidel üsna Eh, suuremeelselt, mis sest, et meil on praegu kriis, eesmärgiga tagada, et need uued püügivahendid ka kasutusele võetaks, nii et ma tervitan kõiki algatusi, mis kalandustööstuses on, mis meie kalameestel on, et tõesti meie püügivahendite selektiivsus saaks kasvada ja üldjoontes ma tahaksin korrata, et staatus quo, olemasoleva olukorra säilitamine ei ole mingi väljapääs olukorrast, sest see ei taga meie varude jätkusuutlikkust ja kestmist, ei taga elatist meie kalameestele ja meie rannikukogukonnad ei jää ellu. Next... ma tänan ja järgmine küsimus tuleb härra Higinsilt ja puudutab äh, uimepüüki suur tänu, proua president. kõigepealt ma sooviksin tänada austatud parlamendiliiget tema esitatud küsimuse eest, sellepärast et see võimaldab mul ka teavitada öö, ähm, Euroopa Parlamenti uimepüügist. niisiis, uimepüük on tegelikult keelustatud veebruarist kaks tuhat üheksa ja öö, ähm, Euroopa Liidu äh, alustel on keelustatud uimepüük igal pool maailmas ja Euroopa Liidu vetes on keelustatud äh, uimepüük. praegune määrus aga võimaldab ja, ja see on ka olemasolev probleem, teatavatel tingimustel töötlemist alusel, mis seisneb selles, et äh, uimed eraldatakse alusel, aga ka hai karkass jääb alusele, mitte ei visata tagasi vette. ja see on ka probleem, millega me oleme olnud viim-, viima-, viimastel aastatel silmitsi, kahe tuhande üheksandal veebruaris me oleme välja pakkunud ka tegevuskava ja me oleme võtnud erinevaid meetmeid. me oleme ka väga aktiivselt tegutsenud piirkondlike organisatsioonidega selleks, et paika panna äh, tõhusad meetmed selleks, et tagada kõige haavatavamate eh, hailiikide jätkusuutlik eh, edasikestmine ja et nende varusid eh, mõistlikult kasutatakse. me oleme algatanud ka avaliku konsultatsiooniga juba mõned kuud tagasi ning see dokument tõi välja kolm põhilist võimalust, mida praegu arutavad eksperdid terves maailmas selleks, et parandada kontrolli ja tagada täielik vastavus erinevate meetmete vahel. kalandustööstuse esindajad, teadlased, vabaühendused ja ka avalikkus üldisemalt on saatnud meile oma kommentaarid sellele dokumendile, nii et ma võin teile kinnitada, et ma võtan uimepüügi äh, keelustamist väga tõsiselt ning ähm, meie talitlused vaatavad läbi kõik äh, kommentaarid, mis meile on edastatud, samuti me seejärel valmistame ette mõjuanalüüsi, mis on vajalik äh, meie määruse muutmiseks. ja minu äh, kavatsuseks on äh, võimalikult kiiresti tulla välja ka õigusloomelise ettepanekuga ja me tõesti ei tohi kaotada rohkem aega. peale selle sooviksin öelda, et komisjon on võtnud arvukalt meetmeid selleks, et tagada hai liikide jätkusuutlik püük me oleme välja tulnud erinevate tegevustega, oleme võtnud erinevaid meetmeid, me oleme äh, keelanud erinevate hailiikide, näiteks nagu valge hai äh, püüd, püügi Euroopa Liidu vetes, samuti oleme me keelustanud nakkevõrkude rakendamise sügavam kui kakssada meetrit selleks, et neid hailiikeid varusid äh, kaitsta. samuti e igal aastal me teeme ettepaneku ähm, maksimaalselt lubatud püügimahtude osas, mis on tead-, mis põhinevad teaduslikel faktidel. tõesti, siin ei ole tegu olnud väga lihtsa ülesandega, kuid me oleme olnud edukad ja meil on väga jätkusuutlik ettepanek olemas nii selleks aastaks kui ka järgnevateks aastaks. suur tänu, proua president, suur tänu, proua volinik ja nüüd härra Higins ja siis äh, härra Crowley ja härra Davis. kõigepealt härra Higins, suur tänu, proua president, suur tänu ka proua volinikule see on täiesti barbaarne meetod, et äh, haidelt lõigatakse uimed ja siis lükka-, visatakse ülejäänud äh, hai keha vette tagasi, kus äh, surema. ja praegune määrus lihtsalt ei tööta, olukord on väga keeruline. nii et tõesti, me peame vastava määruse vastu võtma, et selline uimepüük täielikult keelustada sest et sellega me praegu ainult äh, kuritarvitame kalavarusid. kahe tuhande üheksandal aastal ne, kuni kahekümne kuue miljoni mm, äh, hai-uimed jõudsid maailmaturule, siin on tegu väga barbaarse, aga väga tulutoova majandusharuga. meie peame võtma siin juhtrolli, et sellise barbaarsuse vastu võidelda. suur tänu, härra Crowley! suur tänu. Äh, sooviksin tänada proua volinikku tema äh, vastusest. kahe tuhande kolmandal aastal äh, küll uimepüüki hakati keelustama, kuid see on võrreldav ka makrellipüügiga Euroopa Liidus. me teame, et on olemas kokkulepe Euroopa Liidu tasandil ja majandusruumi tasandil, et makrellipüügi mahtusid vähendatakse ja, aga me oleme näinud, kuidas Äh, Island ja Fääri saared on oma püügimahte ainult suurendanud. nii et milliseid tegevusi äh, saadakse võeta, võtta selles osas, et äh, ka meie naaberriigid vähendaksid oma püügimahtu. suur tänu, härra Davis. me näeme, et lõvid kaovad Aafrikast ja haid kaovad meie vetest. tegu on turust põhjustatud äh, olukorraga, me teame, et Aasia riikides on väga suur nõudlus äh, uimede järele ning ainus viis tagada kontroll on äh, kontrollida püütud haisid selliselt, et haidelt, püütud haidelt ei lõigata uimeseid küljest. suur tänu ja proua volinik! jah, ma võin äh, nõustuda parlamendisaadikutega, et kuigi on olemas äh, püügikeeld ja sellegipoolest me ei saa olemasoleva olukorraga mm, rahul olla. me teame, milline on tegelik olukord ja me teame, et tegu on väga tulutoova tööstusega kogu selle äh, küsimuse taga. kuid me peame, oleme väga jätkusuutlikult võtnud erinevaid tegevusi meie õigusraamistikus niisiis, meie ähm, kalapüügialustel on praegu õigus ähm, äh, pakkuda uimeid ühes sadamas ja ülejäänud kalakeha teises sadamas. ja seetõttu on kontroll äh, läbi viia väga keeruline. selline praktika leiab aset ja seetõttu me oleme ka alustanud selle konsultatsioonimenetlusega, et lahendada see väga keeruline olukord. nüüd, mida ma võin teile öelda, on see, et meil on kavandatud aasta lõpuks vastu võtta väga ambitsioonikas ettepanek selleks, et aasta lõpuks tuleks vast-, meil oleks olemas ka väga tugev õigusloomeline ettepanek, Eh, mis tegeleks võimepüügi keelustamisega, nii et me saaksime selle eh, probleemi lahendatud lõplikult. nüüd, mis puudutab eh, makrelli olukorda, siin Euroopa Liit on teinud kõik, mis tema võimuses ja ma peaksin ütlema, et liikmesriigid selles piirkonnas, selles temaatikas on olnud väga koostööaltid ja meie kalandustööstus on teinud väga palju järeleandmisi selleks, et säilitada kalavarude maht ja seetõttu me vaatame väga suure murega ähm, kuidas käituvad näiteks Island ja Fääri saared. ja nende tegevust me ei saa aktsepteerida, seetõttu minu äh, talitused teevad koostööd ka kaubandustalitustega ja kaubandusvoliniku härra De Kühtiga selleks, et töötada välja õiguslik raamistik, mis võimaldaks meil võidelda ka selliste praktikate vastu. meil peavad olema õiguslikud, meil on olemas praegu õiguslikud vahendid, aga need tegelevad ainult värske makrelliga, mitte makrellist toodetud toodetega aga näiteks kala jahu on see, mis on kõige suurem ekspordiartikkel just äh, Fääri saartel ja Islandil. ja seetõttu ma kinnitan teile, et komisjon teeb kõik selleks, et järgmise kalandushooaja jooksul me teeme kõik selleks, et tagada ka nende kalavarude suurus. suur tänu, proua volinik ja nüüd jõuame edasi proua Kratsa Tsakropoopolu küsimuse juurde, see puudutab uut Vahemere piirkonna merestrateegiat. volinik, kui te olete valmis, palun. sooviksin tänada proua Kratsat küsimuse eest, sest see annab meile võimaluse rääkida Vahemere piirkonna väga keerulisest olukorrast ja tahaksin parlamendile teatada, et komisjon võttis hiljuti vastu teatise demokraatia ja jagatud jõukuse partnerluse eh, teatise eh, Vahemere lõunakaldal ja selles eh, käsitletakse olulisi väljakutseid nimetatud regioonist, nagu te teate, viimased arengud on väga pingelised olnud, olukord on väga keeruline komisjon on üksmeelselt meie teatise heaks kiitnud, liikmesriigidki võtsid selle vastu üksmeelselt ja parlament ka. ja nüüd lubage mul selgitada, milliseid samme on komisjon astunud seoses uue Vahemere strateegiaga. kõigepealt tahaksin rääkida teile integreeritud merepoliitikast me oleme juba loonud vastava töörühma, kus teevad tööd kõik Vahemere rannikuriigid ning me peame seda läbivaks foorumiks, mis ühendab kõik Vahemere piirkonda puudutavad tegevused, rahastamisvahendid ning selle algatuse kaudu on juba loodud ka esimene tehnilise abi projekt see käivitati Euroopa Liidu naabruspoliitika instrumendiga ning äh, tahaksin parlamendile teatada ka seda, et ma olen ise hiljuti ühe sammu astunud, nimelt äh, alustasin äh, ühise koostööprojektiga, mis ühendab Euroopa Investeerimispanka ning äh, merendusega tegelevaid Vahemere organisatsioone. tõesti, ma loodan sellest algatusest väga palju. Äh, meil on vaja äh, merenduse kasvu, merendusalast koolitust toetada regioonis, samuti on meil meetmeid võet-, kavas seoses merejärelevalvega, me kavatseme kaasata ka erasektori, sest minu meelest on merenduses väga oluline eh, ja hädavajalik kaasata erasektorit. lisaks kõigele sellele kavatseb komisjon korraldada Vahemere piirkonna foorumi ning tahame tõhustada oma jõupingutusi kalanduskontrolli alal, koolituse, seminaridega, ühiskontrolli retkedega, muidugi tehes koostööd ka teiste organisatsioonidega nagu FAO. kliimamuutuse ja keskkonnaküsimustes on Euroopa Liit äh, asunud koostööd tegema liikmesriikidega selleks, et parandada Vahemere keskkonna olukorda kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning piirkondlikul tasandil teeb Euroopa Liit koostööd Barcelona konventsiooni raames oma Vahemere partnerriikidega selleks, et edendada vastutustundlikku keskkonnakaitset ja räägiksin ka rändeprobleemidest ning hiljutistest arengutest. Euroopa Komisjon on valmis abi andma Euroopa Liidu naaberriikidele ja Euroopa Liidu lõunaosa riikidele, Eh, kellel on osaks saanud eriti suur rändesurve. praegusel hetkel püüame välja selgitada, millised on finantsvajadused, millised on võimalused seoses eh, meie välispiirifondiga ning kuidas on võimalik täiendavaid vahendeid leida selleks, et toetada riike aastal kaks tuhat üksteist. välispiirivalve ja kontrolli osas on komisjon ühendust võtnud eh, Frontexiga äh, kes korraldas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba eh, selles eh, regioonis ühisoperatsioone. Frontex teeb samuti koostööd Europoliga selleks, et eh, riskianalüüse läbi viia. arvestades praeguse olukorraga ning võimalike arengutega seoses kriminaalkuritegevuse ning rändega. suur tänu, mul on üks täiendav küsimus proua Kraatsalt. suur aitäh! suur tänu, et te viitasite uuele projektile, uutele projektidele ja komisjoni suunistele ning samuti ka oma isiklikule huvile Vahemere piirkonna vastu. kuid tahaksin järgmise küsimuse esitada. millise hinnangu annate te nendele projektidele, mis puudutavad energiaülekandevõimalusi ning ähm, kuidas te hindate merenduspoliitika raamistikku, millise lisaväärtuse annavad teie nimetatud projektid ja programmid uuele Vahemere strateegiale? tänan. suur tänu, proua Kratsa. aga mul on veel täiendavaid küsimusi, kas härra Väikel soovis küsida Vahemere kohta? kõigepealt äh, annan sõna härra Lavirile suur tänu. proua volinik, uue Vahemere kalanduspoliitika raames ning arvestades praegust olukorda, mida te just äsja kirjeldasite, nimelt arvestades Vahemere lõunakalda sügavat kriisi, kas teie arvates on võimalik ühtekuuluvuspoliitika poliitika abil kuidagi koostööd teha, lahendused leida, kas on võimalik leida jagatud lahendusi selleks, et aidata Vahemere kalavarudel taastuda ning taastada ka majandustegevus Vahemerel? suur tänu, ka minul on kom-, volinikule kom-, üks küsimus. paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on soovinud oma kalandusprobleeme lahendada. ja eh, paljud probleemid on seotud riigiga, mis nagu ei eksisteerigi, see on eh, Lääne-Sahara. Euroopa Liit on alustanud kalandusläbirääkimisi Marokoga eh, ja seetõttu huvitab mind kas nimetatud läbirääkimiste raames arvestatakse ka võimaliku toetusega, mis jõuaks ka Lääne-Sahara kodanikeni. suur tänu. ma tahaksin vastata proua Kratsale, et tõesti energiaülekandega seoses eh, peab rääkima ka reostusohust Vahemere piirkonnas. nagu te mõistate, Vahemeri on üsna suletud meri ja Äh, on väga tundlik reostuskoormusele. mida siis teha, kuidas arendab komisjon koostööd liikmesriikidega? tahaksin teile öelda, et volinik Potočnik ja mina ka äh, läheme järgmisel nädalal Kreekasse ning äh, tahame rääkida ka Vahemere reostuse küsimustest ning meie võimalikust vasta-, vastusest sellele Vahemere riigid võiksid paremini ära hoida laevadelt tulenevat reostust, lüües kaasa satelliitjälgimissüsteemis, näiteks SafeCNeti või, või CleanCNeti kaudu meil on olemas need süsteemid ja me tahaksime kutsuda üles liikmesriike Vahemere kallastel osalema süsteemides, mis aitab ära hoida ja avastada võimalikku laevadelt tulenevat reostust. me tahame motiveerida mitte ainult liidu liikmesriike, vaid ka meie naaberriike ja kavatseme arutada nendega koostöövõimalusi. regionaalkoostöö teemal tahaksin teile öelda, et meil on kavas mõned algatused, nimelt Vahemere üldise kalanduskomitee raames. samuti on uus merendusstrateegia Jooni ja Aadria merepiirkonna jaoks. töötame liikmesriikide valitsustega, keda need strateegiad puudutavad. viitan siin Sloveeniale, Itaaliale, Kreekale, aga samuti teistele naabritele kõik naabrid, Horvaatia, Montenegro, Albaania, kõigiga koos tuleb leida võimalusi ühise merestrateegia elluviimiseks ja tahaksin teile toonitada, et praegusel hetkel on tõesti loodud võimalus eh, kasutada ära ka ühtekuuluvusfondi vahendeid viimane küsimus puudutas Lääne-Saharat ja küsimuse esitajale võin vastata, et tõesti, meil on suur mure eh, selle pärast, kuidas need vahendid, mis Marokole on ette nähtud kalanduskokkuleppe raames, jõuaksid ka tegelike abivajajateni. seetõttu eh, soovime me täpseid andmeid, mis peegeldavad mitte ainult kokkuleppe rakendamist, aga selle rakendamist ka regiooniti ning äh, andmeid selle kohta, kuidas on vahendeid erinevate regioonide vahel Marokos jagatud. kui me ühe aasta üleminekuperioodi jaoks äh, kokkulepet hakkame sõlmima, siis küsime kindlasti Marokolt, mida on tehtud, kas lepingut on täidetud või mitte. suur tänu, proua volinik, suur tänu, et te tulite meie küsimustele täna õhtul vastama ja nüüd edasi läheme küsimustega volinik äh, proua Kegan Quinnile ja esimene küsimus tuleb äh, kolleeg Papa-Nikolault ja puudutab teadlaste koolitamist ning kõrgkoolide hindamist innovatsiooniga seotud juhtalgatuste raames. palun, volinik, sõna on teil kolm protsenti eh, uurimis ja arendustegevuseks on meil eesmärk eraldada eelarvest ja tähtis on arukas kasv selleks, et toime tulla väljakutsetega. innovatsiooniliidu tulemuste tabel näitab, et me jääme maha Jaapanist ja USA-st, Brasiilia ja Hiina tulevad meile väga tihedalt kannul. kolm protsenti eesmärk peab andma panuse meie väljakutsetega toimetulekuks. Euroopa Ülemkogu on üles kutsunud liikmesriike ka oma eesmärki saab, seadma, et need oleks realistlik, et nad võtaksid arvesse, et et on vaja teha investeeringuid uurimis- ja teadustegevusse. viimasel aastal eh, me pidasime kahepoolseid dialoog eh, ja kõikide liikmesriikidega ja eh, liikmesriigid on nüüd eesmärgid seadnud ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprilliks viivad oma reformikavade viimistlemise lõpule Eh, ülevaade näitab, et meil on nüüd olemas liikmesriikide eesmärgid, mis on realistlikud ja auahned ning eh, uus koordineerimise tsükkel käivitatakse teadusuuringute vallas. ning tähtis on, et me peaksime silmas eh, neid peamisi pudelikaelu, mis meil on kasvu ja arengu teel, samas arvestaksime ka, et meil on finantspiirangud praegu, praeguses olukorras kui me tahame selle kolmeprotsendilise eesmärgi saavutada ja innovatsioonilisemaks muuta, on meil vaja üks miljon rohkem teadureid ja ainult nii me saavutame aastaks kaks tuhat kakskümmend oma kolmeprotsendilise eesmärgi teadusuuringute tarvis. me teame ka, et paljud teadurid jäävad sel perioodil pensionile ning kindlasti on vaja ära kasutada kõik potentsiaal, mis ühiskonnal on ning panustada just kõrgharidusse ja Innovatsiooniliidu tulemuste tabel kasutab indikaatoreid, mida tunnustatakse rahvusvaheliselt ja selle alusel me saame ennast võrrelda oma konkurentidega. kolm indikaatorit on uued doktorikraadiga isikud kahekümne viie kuni kolmekümne neljanda aasta vanuste hulgas, rahvusvahelised mm, rakendused miljoni inimese kohta ning kümme kõige rohkem tsiteeritud leiutist rahvusvahelises plaanis, kui suur osa on meil nendes. USA on suurendanud oma juhi rolli just nimelt rakenduste vallas ning kolmkümmend seitse protsenti on üle meie taseme. nüüd, mis puudutab meie uuringuid, siis me tahame, et me suudaksime võrrelda meie kõrgharidusasutusi eh, tulemuste saavutamise seisukohast. katkestatakse kõnelejad, tõlgid eh, on hädas, eh, sest kiirus on liiga suur volinikul, palutakse, et volinik natuke aeglasemalt esineks. volinik vabandab. Eh, nüüd juunikuus on meie teostatavusuuringu tulemused olemas ning meie toetame eh, sellist eh, ede, edutabelit, kuhu me paneme kirja oma kõrgkoolid nende tulemuste põhjal ning uuring peab näitama, millised on nende tulemused mitte ainult teadusuuringute vallas, ka ikka teistes tähtsates valdkondades nagu innovatsioon, haridus, ka regionaalne kaasatus ja rahvusvahelisele areenile minek. selle kontseptsiooni mitmeplaaniline kontseptsioon võimaldab ülikoolidel ja ka tudengitel endal eh, välja valida need indikaatorid, mis neile just on kõige huvipakkumad ning nad saavad ka ise oma edetabeleid luua vastavalt oma vajadustele ja soovidele. ma tänan. palun, nüüd on lisaküsimusteks võimalus. suur tänu, proua volinik, teie vastuse eest aga ma sooviksin meenutada, et umbes kaheksa aastat tagasi, kahe tuhande kolmandal aastal, kui me äh, Lissaboni strateegiaga tegelesime, siis te ütlesite täpselt sama asja. tollal me rääkisime, et me peame äh, põhinema innovatsioonil ja et sellisel juhul me saavutame ka konkurentsivõimelise majanduse ühiskonna. Te olete nüüd juba mõnda aega volinikuametis ja me võime ainult lootma jääda, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia puhul me saavutame oma eesmärgid ja et tulemused ei ole sellised nagu Lissaboni strateegia puhul. härra Kell, ma tänan, ma jälgisin väga äh, huviga volinikku, mul ei olnud probleeme, nüüd mis puudutab kõrgkoole, siis tahaksin küsida, kas te olete rahul sellega, kuidas Euroopa institutsioonid suudavad olukorda parandada ning tõesti meid kõrgemale tasemele viia ning eh, kuidas on suutlikkusega koostööd teha, et dubleerimist ei toimuks kõrghariduse vallas? ma tänan, proua volinik, teil on nüüd sõna. see, mida me lubasime eh, eh, Lissaboniga kõigepealt innovatsioon ja teadusuuringud on nüüd meie tähelepanu keskmes, mitte ainult komisjoni liikmesriigid ja parlament ei ole võtnud omale kohustusi, vaid ka Euroopa Ülemkogu on võtnud omale kohustusi ja on panustanud, ka seire on nüüd väga tugev meil on kolmkümmend neli kohustust Innovatsiooniliidu raames võetud ja erinevad kolleegid vastutavad oma valdkondade eest. nii et me seirame jätkuvalt ja pidevalt seda, millised muudatused toimusid, millised arengud on toimunud, mis on paremaks muutunud ja millised on tulemused ja kui tulemusi ei ole, siis miks. nii et igal aastal me usume, et meil toimub innovatsiooni äh, konvent, kus tulevad meil kokku äh, sidusrühmad ja vaatavad, milline on edasiliikumine viimase aasta jooksul, nii et seire on tõesti tugev, see oli see, mida meil vajaka jäi varasemal ajal. ja sellepärast me ei suutnud ka Lissaboni strateegia eesmärke täita. Eh, meil on üle, iga-aastane majandusarengu ülevaade, meil on liikmesriikide arengukavad ja liikmesriigid mõtlevad, mis on need eesmärgid ja kuidas nad need saavutavad. igatahes oleme astunud sammu edasi. nüüd, mis puudutab eh, meie kõrgkoole ja nende edetabelit, me teame, et see on suur probleem kõikide liikmesriikide jaoks, ei ole piisav, kui on paar head ülikooli, tippülikooli kõikide liikmesriikide peale. meil on vaja, et kõik ülikoolid moderniseeritaks kogu Euroopa Liidus ning loomulikult dubleerimist tuleks vältida, et tähtis on, et kui mõni kõrgkool tunneb, et ta on kõikides valdkondades tipptul-, saavutus tipptulemustega, siis ei ole võimalik. ei, aga eh, sellisel juhul tekibki selline killustatus ja dubleerimine, kui kõik nii leiavad. aga me peame mõtlema ka selle peale, et milline on meie pädevus selles valdkonnas, proua Vassiljev, minu kolleeg samuti tegeleb küsimustega ja me oleme jõudnud arvamusele, et me ei saa jätkata vanas vaimus, me peame ära otsustama, millised valdkonnad on need, mida meie tahame ehm, edendada, millised ülikoolid meie arvates on tipptulemuste ülikoolid ning tähtis on, et meil oleks tõeline moderniseerimise programm Euroopa Liidus meie ülikoolide kaasajastamiseks. tänan ja nüüd läheme järgmise küsimuse juurde. härra Tsukalisest, see puudutab miinimumkontrolle ja vigu seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi raames. suur tänu ja ma üritan seekord rohkem arvestada tõlkidega. eeltingimuseks selleks, et teha ekspost kontrolle, on see, et meil on olemas ka Äh, abisaaja poolt edastatud korralikud andmed. mis puudutab seitsmendat äh, raamprogrammi aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis esimene aruandeperiood hõlmab kaheksateist äh, kuud peale projekti algust. selle tagajärjena on saavutavad oma maksete kulunõuete määra alles kahe tuhande kümnendal aastal. ja sellisel juhul me hakkame ka vaatama, kas tehtud kulutused on olnud õigustatud ja me peame neid, seda analüüsi tegema terve projekti kulu kohta. ja me oleme juba kolmsada nelikümmend viis kulunõuet saanud, see puudutab nelja, neljasaja kolmekümmend kahte projektis osalejat. nüüd, mis puudutab Äh, finantsalaseid parandusi, siis äh, see on äh, mahus neli koma neli miljardit eurot ja praegused seitsmenda raamprogrammi projektid on kaasrahastatavad ja see tähendab, et äh, projekti läbiviijad on äh, olulisel määral kuludesse ähm, kaasatud. samuti me äh, oleme üle vaadanud ka abikõlbulikud kulud, samuti milline on kõrvalkulude osa projektides ning samuti millised abi, millised toetused, tegevused ei ole abikõlbulikud. aprillis kahe tuhande kümnendal aastal me tulime välja ka teatisega, mis puudutas äh, siis halduseeskirjade lihtsustamist ning äh, eeskirjade lihtsustamine ja selgemaks muutmine äh, vähendab ka vigade mahtu ja ka vigasid kulu, kulutuste tegemisel. ja samuti tõhustab see meie teadusuuring, arendustegevuse eesmärkide saavutamist. kahekümne neljandal jaanuaril sel aastal eh, komisjon eh, võttis ette ka lihtsustamismeetmeid, pakkudes välja konkreetseid eh, meetmeid seitsmenda raamprogrammi projektide eeskirjade lihtsustamiseks. suur tänu, härra Tsukalas! suur tänu selle üksikasjaliku üksikasjalise vastuse eest, sellegipoolest ma võin teile öelda, et null koma neli protsenti on praegu selleks määraks ja see on tegelikult väga äh, suur ebatäpsus, kui me räägime ikkagi kahest miljardist ma loodan, et me lõpuks ei leia, et veamäär on tegelikult hoopis nelikümmend protsenti niisiis, ühelt poolt on halduseeskirju lihtsustatud, see tähendab siis ka lihtsustamist kaheksanda raamprogrammi jaoks, kuid me soovime saada ka tõhusamaid kontrolle, siin paistab olevat vastuolu. mulle paistab, et on väga positiivne see, et me oleme eh, tähelepanu alla võtnud teadus-arendustegevuse, me teame, et ainult selle, selliselt eh, ja sellesse panustades Euroopa Liit jõuab edasi. proua volinik jah, tõepoolest meie eesmärgiks peab olema see, et me üritame menetlusi lihtsustada oma sidusrühmadele eh, maksimaalselt. kuid oluline on ka see, kuidas eh, ehm, toetuse saajad oma kulusid arvestavad ja loomulikult kulude arvestamisel on olemas ka teatav vigade risk. ja me peame arvestama sellega, et teadlased ei ole huvitatud sellest, et äh, neid süüdistatakse Euroopa Liidu rahade äh, kuritarvitamises. Nemad äh, soovivad oma tähelepanu pöörata ikkagi meie liidu progressile teadus-arendustegevuses, nii et me üritame need halduseeskirjad nii lihtsaks teha ja nii selgeks teha kui võimalik. suur tänu ja need, kes äh, soovivad veel sõna võtta, siis järgmine küsimus on viimane. ja järgmine küsimus on äh, proua Tikault ja see puudutab VKE-de osalemist Euroopa teadus- ja innovatsioonitegevuses, palun. tänan. Äh, komisjon tahab soodustada juurdepääsu rahalistele vahenditele just VKE-de hulgas Euroopa Liidus ja aidata neil innovatsiooni mm, tulemused ka turule tuua Eh, me oleme selle kirja pannud teatisesse, kus me räägime innovatsiooniliidust ja võtsime selle teatise vastu kuuendal oktoobril möödunud aastal. väikeettevõtluse algatus, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksanda aasta juunis, räägib sellest ning eh, läbi vaadati see dokument kahekümne kolmandal veebruaril käesoleval aastal. roheline raamat, kus käsitletakse võimalusi ja väljakutseid eh, just teaduse innovatsiooni rahastamise vallas. me tõime välja peamised küsimused, mis on toetatud toetus innovatsioonile ja teadustegevusele üldiselt ning ka konkreetsed küsimused leidsid käsitlemist, näiteks VKE-de vajadus ning tähtis on, et selles üldises strateegilises raamistikus osalemine Euroopa Liidu programmides oleks atraktiivsem ja lihtsam just ka VKE-dele. mis puudutab tulevikku, siis väga tähtis on, et me mõtleksime selle peale, et meil oleks üks aken, üks ühtne IT-platvorm, samuti standard standardiseeritud menetlused ja et oleks hõlmatud kogu innovatsiooniahel ning menetlused oleksid järjekindlad, kui taotletakse rahalist toetust. pärast konsultatsioone rohelise raamatu üle me teeme ka juba õiguslikud ettepanekud, mis puudutavad seda ühist strateegilist raamistikku ja need ettepanekud sünnivad enne aasta lõppu. viimases seitsmes raamprogrammis on meil juba ette nähtud terve rida meetmeid, mis on just mõeldud VKE-de abistamiseks, ka spetsiaalselt eraldatud rahalised vahendid ja eelarved ning me arvame, et VKE-de osalus neljateistkümne koma kolmelt protsendilt kasvab eh, viiekümnele protsendile, nii nagu me oleme ka ette näinud oma eesmärkidel. VKE-del on vaja kohe algusest peale toetust ning seitsmele raamprogrammile juurdepääs eh, on võimalikuks osutanud Enterprise Europe võrgustiku kaudu ning kuussada äriorganisatsiooni nagu Tööstus- ja Kaubanduskojad, samuti käsitöökojad, innovatsiooniagentuurid ja piirkondlikud arenguagentuurid aitavad VKE-sid ning meil on ka suunised, et need võrgustikud koostöös liikmesriikide kontaktpunktidega seitsmenda raamprogrammi alusel aitavad VKE-sid, toetavad äh, neid sellega, et suurendavad teadlikkust, nende suutlikkust osaleda raamprogrammi projektidest, kaasavad nad ettepanekutesse, leiavad neile partnereid ja konsult-, konsulteeritakse VKE-dega nende igasuguste tööprogrammide üle ja seitsesada eh, VKE-d juba võrgu kaudu on taotlused esitanud toetuse saatmiseks, saamiseks. Baltšiitis. ma tänan, proua volinik, vastuste eest VKE-d on silmitsi väga paljude raskustega, kui nad tahavad eh, Euroopa Liidust abi saada arenguks. Eh, ja kaasfinantseerimine on samuti nende jaoks probleemiks, see on liiga koormavaks nende jaoks muutunud. kas komisjon on mingisuguseid plaane eh, välja töötada ühtne reeglite, eeskirjade kogum, et aidata VKE-sid eh, Euroopa Liidu programmides osalemisel ning kas äkki ette näha mingi protsent Euroopa Liidu rahalisest vahenditest spetsiaalselt VKE-de jaoks? palun, volinik. kolm konkreetset meedet võeti vastu kahekümne neljandal jaanuaril käesoleval aastal, mis andsid kohe mõju eh, ja parandasid eh, seitsmenda raamprogrammis Euroopa Liidu grantide haldamist ja just nendega me lahendasime probleemid, mida me oleme ikka jälle kuulnud, et raske on osaleda seitsmenda raamprogrammi projektides. üks võimalus on, et personalikuludel on ette nähtud nüüd suurem paindlikkus, kuidas arvestatakse personalikulusid, see on lihtsustunud eh, ja kui näiteks eh, palgad ei olnud ametlikult arvepidamisest läbi käinud, siis nüüd on võimalik hüvitust saada ka palkade maksmiseks tagantjärele ning mitmed teenistused meil komisjonis tegelevad sellega, et mitmesugused äh, äh, ebajärjekindlused kõrvaldada nendes reeglites, mis praegu juba kohalduvad e. Äh, e-õppeplatvormi me oleme kujundanud nii, et see on spetsiaalselt suunatud VKE-dele ja see käivitatakse käesoleval aastal ning eesmärgiks on parandada VKE-de juurdepääsu just teadus- ja innovatsiooniprojektidele ning selline tasuta online koolitus ja e, tarbijale kohaldatud informatsiooni andmine, kõik need sammud üheskoos oluliselt on parandanud VKE-de olukorda ning praeguse strateegilise raamistiku alusel ei ole minul küll mingit kahtlust, me saame suurepäraseid ideid veel juurde, mida veel õnnestub ära teha. ma tänan, volinik et osalesite siin täna ja järgmine küsimus tuleb härra Posseldilt ja on suunatud volinik Potočnikule ning see puudutab õhusaastet Saksamaa suurlinnades. palun, kui te olete valmis, volinik, saate sõna. Madam Chair uh,, honorable members of the parliament austatud president, parlamendiliikmed, austatud härra Posselt. välisõhu direktiiv sätestab äh, mitme reostuse piirväärtused ja samuti takketoosakeste piirväärtuse ning mitmetel kohtumistel, äh, erinevatel foorumitel on komisjon keskendunud sellele, et direktiivi Ähm, direktiivi piirväärtustele ka vastatakse, et nendest peetakse kinni. tuhande üheksasaja üheksakümne kuues direktiiv sätestab, et liikmesriigid peavad äh, reostusstrateegiat viima, reostuse vähendamise strateegiat ellu viima, täites nii lühemaid kui pikemaid, pikema perspektiivi eesmärke. samuti tuleb kinni pidada tahkete osakeste sisalduse piirväärtustest. samuti on lubatud veamäär ning liikmesriigid peavad selgitama, milliseks kuupäevaks millised eesmärgid on saavutatud ning ähm, need õhukvaliteedi kavad tuleb esitada äh, kahe aasta jooksul alates meetmete võtmisest ning äh, samas jääb vastutus meetmete rakendamise eest ikkagi täielikult liikmesriikide õlule, see vastab lähimuspõhimõttele ning äh, kohalikud liikmesriigi äh, valitsused tegelikult oskavad kõige paremini valida meetmeid selleks, et vältida äh, reostustaseme kasvu õhus komisjon keskendub eelkõige sellele oma analüüsis, kas eh, meetmeid on eh, või nõudmisi on täidetud ja kuidas need on täidetud. kahe tuhande üheksanda aasta Saksamaa andmed kinnitavad, et kaheksakümnest vaatlusalusest tsoonist on seitsmekümnes piirväärtusi ületatud, enamusel, enamusele tsoonidele anti ehm, meetmete rakendamiseks täiendav äh, lisaaeg, loomulikult on vaja selget ajakava ning seda, kuidas äh, astutakse samme selleks, et õhukvaliteeti parandada. ajapikendust anti tingimusel, et äh, pädevad ametiasutused võtavad kõik sammud selleks, et tõhusalt kontrollida õhukvaliteeti ning kui vaja, tuleb peatada need tegevused, mis võivad aidata kaasa sellele, et piirväärtusi ületatakse. komisjon ootab mitmetelt eh, limesri-, liikmesriikidelt tahkete osakeste osas eh, sarnaseid arenguid, eh, seetõttu peame oma tähtaegu ilmselt pikendama kahe tuhande neljateistkümnenda aastani ja kui seda äh, praegust tähtaega kaks tuhat kümme ule-, on ületatud, siis äh, seda ei peeta rikkumiseks, aga äh, vajalikuks ajaks selleks, et võtta meetmed vastava õhukvaliteet, vastavate õhukvaliteedi normide täitmiseks. suur tänu, härra Posselt, palun! suur tänu, härra volinik, selle väga täpse põhjaliku vastuse eest, mul on kaks lühikest lisaküsimust, kõigepealt kuidas komisjon äh, selgitab seda, et mõningates äh, liikmesriikides äh, tõesti samasuguste kriteeriumite järgi rangelt hinnatakse või on seal erinevusi ja kas teil on konkreetseid meetmeid linnadele selle kohta, kuidas õhusaastet tõrjuda, aitäh? kõikide riikide jaoks on kriteeriumid samad Äh, kuid tõsi on see, et äh, geograafiliste iseärasuste tõttu on teatud linnades, näiteks äh, Milanos Itaalias, raskem kriteeriumi täita kui mõnedel teistel linnadel. samas on väga oluline e, kõigi kodanike jaoks e, e, see, et ähm, tagatakse sarnased tervisekaitsetingimused üle kogu Euroopa Liidu ning loomulikult, kui tekib eriküsimusi, mis on spetsiifilised just äh, teatud regioonidele, äh, püüame me nendele äh, küsimustele tähelepanu pöörata, loomulikult lahendame probleeme koos kohalike ametivõimudega. meie põhieesmärk on selgitada välja probleemid selleks, et nende lahendamisele kaasa aidata. loomulikult me ei anna linnadele eraldi soovitusi eh, eri regioonides, eraldi võetud linnadele, sest meie arvates teavad kohalikud ametivõimud kõige paremini, milline olukord on. me usaldame neid, kuid me kontrollime, kas norme täidetakse ja eh, meil on niisugune standardlähenemine kõigile, mis eh, siiani on andnud häid tulemusi, see on kombinatsioon erinevatest meetmetest, äh, osa on struktureeritud ja pikaajalise äh, tulemusele suur, su-, suunatud ja teised on lühiajalised meetmed. suur tänu, järgmine küsimus tuleb proua Kadenbachilt, teda asendab meie kolleeg Arsenis ja see puudutab Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegiat. volinik, sõna on teil, palun suur aitäh, austatud parlamendiliikmed. komisjon on lõpusirgel Euroopa Liidu uue bioloogilise mitmekesisuse strateegia väljatöötamisega. me kavatseme vastu võtta selle strateegia mai algul. selle eesmärk on peatada äh, elurikkuse kadu äh, ja kuna äh, see strateegia on alati alles väljatöötamisjärgus, ma ei saa teile eh, üksikasjalikku informatsiooni anda, kuid tahaksin öelda, et see peab vastama nii eh, ülemkogu seatud eesmärkidele, mis on väga ambitsioonikad eh, ning samuti Euroopa Liidu kohustustele seoses ülemaailmse või rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga. me oleme otsustanud äh, elurikkuse kaoga võidelda teatud kindlates valdkondades, kõigepealt äh, looduskaitse, rohelised infrastruktuurid, äh, põllumajandus, metsandus, kalandus, äh, kaduvad liigid ning samuti Euroopa Liidu panus ülemaailmsesse elurikkusesse. strateegia aitab kaasa Euroopa Liidu olemasoleva õigustiku adekvaatsele rakendamisele ning aitab Natura kaks tuhat võrgustikuga kaasa ka eh, rahastamisvahenditega. oluline on vaadelda, kuidas ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika ning kalanduspoliitika reformid saavad kaasa aidata elurikkuse strateegia elluviimisele strateegia Euroopa kakskümmend kakskümmend on samuti tähelepanu pööranud elu, elurikkuse kaole. seetõttu saan teile kinnitada, et strateegia sisaldab meetmeid, mis on eh, meie kindlate eesmärkide saavutamiseks ette nähtud. nimelt me soovime ähm, elupaiga ja linnudirektiivi rakendamist tõhustada ning võtta samme selleks, et Euroopa Liidus äh, olulisi liike kaitsta. Euroopa Liidu keskkonnaõiguse üldisemast rakendamisest rääkides kavatseb komisjon välja tuua uue teatisega äh, selle aasta lõpus või hiljem käesoleval aastal. meie eesmärk ei ole mitte olemasolevaid teatisi asendada, äh, vaid täiendada neid, keskendudes üldisele teadmistel põhinevat erinevatele ähm, äh, äh, dokumentidele. me tahaksime äh, kaaluda detailselt võimalusi äh, elurikkuse seireks Euroopa Liidus. samuti tuleb tunnistada, et Euroopa Liidu õigustik keskkonnainspektsioonide kohta on viimastel aastatel paranenud nimelt seoses soovituste vastuvõtmisega, milles sätestatakse keskkonnainspektsioonide miinimumkriteeriumid liikmesriikides ning samuti äh, arvestades mitmeid keskkonnaõigustikuusi sätteid. komisjon jätkab äh, tööd uue dokumendi kallal me jätkame konsultatsioone sidusrühmadega, kaasa arvatud Euroopa Parlamendiga läbi vastavate komisjonidega, nii et äh, ka parlamendiliikmetel on võimalus oma arvamust avaldada. suur tänu! suur tänu, härra volinik, enne kui ma annan sõna kolleegidele täiendavateks küsimusteks, tahaksin teile teatada, et järgmine küsimus härra Tšuntiselt jääb meie viimaseks küsimuseks. palun, härra Arsenis. Äh, tänan, proua president, suur tänu, härra volinik, põhjaliku vastuse eest. ootame suure huviga uut bioloogilise mitmekesisuse strateegiat. loomulikult on parlamendil mitmeid ideid, aga me peame veel neid täpsustama. Te rääkisite Nagoyast ja strateegiast, ähm, aga ma tahaksin teada, kas te saaksite meile rääkida, kuidas Nagoya otsuseid ellu viiakse ja äh, elurikkuse protokolli osas, milliseid edusamme on saavutatud, kuidas on kaitstud äh, mere, merealade äh, küsimuses edasi mindud ning te nimetasite, et äh, põllumajanduspoliitikas on ette nähtud samuti elurikkuse kaitse aspekt aga kuidas te kavatsete eh, seda täpsemalt teha ning Natura kaks tuhat alad, kuidas eh, põllumajandust ja Natura kahte tuhandet seostada ja veel üks täiendav küsimus härra Posteltilt. härra volinik, ma sooviksin ainult eh, teada, et kas te keskendute sellel teemal ehm, looduskeskkonnale või te tegelete ka koduloomadega ja ka tööstuslikult kasutatavate kultuuridega, mis on samuti ohtu sattunud well,? Um, um... suur tänu, mina tahaksin ka ühe asja lisada, kui me räägime bioloogilisest mitmekesisusest, siis praegusel hetkel on äh, Äh, väga päevakajaline küsimus see, et mõnedes liikmesriikides, nii nagu ka minu koduriigis, soovitakse seada madalamaid äh, piirväärtusi äh, ja sihtmärke latti madalamale seada kui e-, Euroopa Komisjoni eesmärgid, kas me peaksime praeguste sihtmärkide juurde jääma või lubatakse meil madalamaid sihtmärke? suur tänu kõigile küsimuse esitajatele. kõigepealt Nagoya ja mida on saavutatud? ABS on minu meelest päris hästi edasi arenenud, ega probleeme ei tohiks tekkida. võib-olla on tõlkimisega probleeme, kuid me, äh, äh, me, meie töö käib plaanipäraselt ning äh, õigusakte hakkame ette valmistama siis, kui dokument on allkirjastatud, siis sellele järgneb ratifitseerimine ning praegu mingisuguseid äh, takistusi ei tohiks tekkida. rääkides kaitstud merealades, oleme me tõesti maha jäänud, tahaksime küll äh, protsesse kiirendada, kuid meil on äh, objektiivseid põhjuseid, miks me ei ole jõudnud kõike te teha. nimelt äh, Natura kahe tuhandega seoses ja, ja Nagoya kohustustega seoses. ÜPP ja Natura kahe tuhande finantseerimine tõesti ma tahaksin, et finantseerimine toimuks nii esimesest kui kolmandast sambast, nii et bioloogilise mitmekesisusele antaks ka piisav äh, koht uue või piisav, piisav tähelepanu uues äh, ÜPP-s volinik äh, Hedegaard ja mina saatsime põllumajandusministrite nõukogule ka vastava kirja ja te näete ka sellest, millises suunas me soovime edasi liikuda härra Posseltile vastaksin, et ähm, kogu Natura kaks tuhat äh, kaitse äh, kava näeb ette Euroopa Liidu maaladest äh, eraldada kaheksateist protsenti kaitsealadeks. samuti on meil linnudirektiiv ning elupaigadirektiiv ja nendes on täpselt sätestatud, keda, millistel tingimustel äh, ja kus kaitstakse. seega meie õigustik on üsna lai ja me ei keskendu ainult mingisugustele kindlatele ohustatud või kadunud, kaduvatele riikide, liikidele. me tahaksime tagada nii laialdase kaitse kui võimalik, kuid Euroopa Liidus on mitmeid liike mis on ohustatud ja ikka veel halvas seisukohas, korras, seetõttu tuleb palju rohkem ära teha. sihtmärkide kohta tahaksin öelda, et vastus on väga lihtne, praegusel hetkel küll ei tohiks keskenduda sellele, et äh, latti madalamale seada, pigem tuleb äh, mõelda sellele, kuidas Natura kahte tuhandet ellu rakendada, äh, igal riigil on oma rakenduskavad, samuti on oluline tead-, Äh, rahastada teadusuuringuid, mis vastaksid meie tuleviku vajadustele. suur tänu ning viimane küsimus puudutab Kreekat ja jäätmekäitlust. palun, härra volinik. lugupeetud proua president, lugupeetud äh, parlamendisaadik Tšentis, äh, mis puudutab uut jäätmekäitluse direktiivi, siis see on äh, Äh, välja pakkunud viis etappi jäätmekäitluseks. jäätmete äh, ennetamine, see on üks kõige äh, hinnatavamaks ettepanekut, ettepanekuks siis ta ringlusse võtt, taaskäitlus ja kõige viimaseks lahenduseks on prügilasse ladestamine. nüüd mis puudutab äh, seda hierarhiat, äh, siis siin on äh, võimalik muudatusi teha, aga liikmesriigid, kes to-, soovivad selles hierarhias muudatusi teha, need peavad tooma ka vastavad põhjendused ja seetõttu jäätmete ladestamine prügilasse, mis on hierarhias kõige viimane välja pakutud ettepanekus, siis sellisel juhul liikmesriigid peavad sellist tegevust põhjendamine. paber ja klaas on ette nähtud eelkõige ringlussevõtuks, seetõttu on ette nähtud ka selliste jäätmete eraldi kogumine ja see on ka üheks kõige eelistatavamaks jäätmete äh, käitlemise viisiks. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, liikmesriigid peavad sisse viima äh, paberi, plastiku, metalli ja klaasi eraldi sorteerimise peale selle liikmesriigid peavad kohandama oma jäätmete käitlum-, käitlemise vastavalt oma äh, eripäradele ja peavad äh, kasutama selleks kõige kaasaegsemaid jäätmekäitlusmeetmeid. ja me teame, et sorte-, jäätmete sorteerimine tekkekohal on kõige parem ja kõige odavam jäätmekäitluse viis Kreekas on suuri probleeme just illegaalsete prügilatega ja kahe tuhande viiendal aastal oli ka vastav ähm, Euroopa Kohtu menetlus, mis oli siis seotud äh, selle probleemiga, seda mm, ähm, siin ei ole veel lahendust leitud, kui kahe tuhande kümnendal aastal Kreeka valitsus tuli välja vastava tegevuskavaga, millele vastavalt kõik illegaalsed prügilad suletakse selle aasta juunikuuks komisjon tervitab seda tegevuskava ja äh, ka uute prügilate ehitamist tingimusel, et siin on tõesti tegu äh, äh, vajaliku valikuga ja et see valik oleks ka kooskõlas ähm, meie eeskirjadega. mis puudutab prügilate direktiivi, siis sellega me tööd teeme ja me tegeleme ka illegaalse eh, jäätmete prügilasse ladestamisega. ja eh, Kreeka valitsus on prügilate, mm, uute prügilate ehitamisel saanud ka juba kaasrahastamist, kuid eh, Kreeka peab prügilasse ladestamise meetodilt edasi liikuma kaasaegsemate jäätmekäitlusmeetodite poole. Eurostati andmetele vastavalt Kreekas kakskümmend kaks, kahekümne kahes kohalikus omavalitsuses kasutatakse ähm, prügilasse ladestamist. ja ainult seitseteist protsenti äh, jäätmetest äh, võetakse ringlusse Äh, mina isiklikult ja ka meie äh, talitlused äh, kontrollivad eeskirjade rakendamist liikmesriikides ja me ootame ka vastavat jäätmekäitluse tegevuskava Kreekalt. praegu me tegeleme ka Kreeka juba välja pakutud tegevuskava täitmise kontrollimisega ja see puudutab siis ka Euroopa kaasrahastatud uute prügilate ehitamist ja illegaalsete prügilate sulgemist me peame oma eesmärkide saavutamisel jääma järjekindlaks ja tagama oma eeskirjade täitmise. ja Kreeka peaks suurendama ringlusse võetavate jäätmete mahtu. me teame, et jäätmekäitlus on oluline ka tööhõive jaoks ja uute töökohtade jaoks ja see on oluline ka Euroopa eesmärkide saavutamiseks ning oluline on siin ka heade praktikate vahetamine. siinkohal ma sooviksin austatud parlamendisaadikule öelda, et ma lähen homme juba Kreekasse, jään sinna kaheks päevaks ja loomulikult me käsitleme ka seda küsimust koha peal. suur tänu ja nüüd härra Šuantis. suur tänu härra voliniku viimane teade annab mulle teatavat lootust. Te ütlesite, et lähete homme Kreekasse ja seal te külastate ka teine lähedal asuvat piirkonda, sellepärast et juba neli kuud on seal olnud konflikte kodanike ja politsei vahel. inimesed on saanud ka juba haavata nendel meeleavaldustel siin tõesti peab võtma äh, meetmeid äh, jäätmekäitluses. Te ütlesite, et kõige kehvem äh, lahendus on prügilasse ladestamine, aga miks sellise, ja seda ka te kinnitasite, aga miks sellisel juhul ei järgita keskkonnaorganisatsioonide soovitusi? siin on tegu tõesti skandaaliga, tegu, teie peate tegutsema, teie peate tagama selle, et see majanduslik skandaal lõpu leiaks, kogu seda skandaali veel kaasrahastatakse ka Euroopa Liidu fondidest. Te peate viivitamatult äh, tegutsema asuma. kogu see olukord ei ole nii teoreetiline, nagu te seda kujutasite, aitäh. härra volinik, see on lisaküsimus teile jah, tõesti, ma lähen ka piirkondadesse, mis on Ateena äh, lähedal ja mul on ette nähtud ka arutelu äh, Kreeka parlamendi äh, pädevate komisjonidega ette nähtud arutelud ja kindlasti ma saan siis ka ülevaate sellest äh, probleemistikust. miks me kaasrahastame prügilaid kuigi see on meie jäätmekäitluse hierarhias kõige viimane lahendus, siis me peame siin arvestama sellega, et et me peame arvestama eelkõige ka keskkonnamõjudega ja mõjudega tervishoiule. me peame olema kindlad, et need kaks aspekti on äh, kaitstud. ja kindlasti me üritame leida kõige paremaid lahendusi, kuid vahetevahel on vaja edasi liikuda samm-sammu viisil ja ma olen näinud andmetest, mida on kogutud tervest Euroopa Liidust, et kui riik alustab jäätmete sorteerimisega, siis see aeg, mille jooksul ähm, prügilatesse ladestatav äh, jäätmete maht väheneb, on äh, väga äh, kiire. aga vahetevahel paraku prügilasse ladestamine on endiselt ainus võimalus ja me peame siinkohal arvestama eelkõige inimeste tervishoiuga. suur tänu. suur tänu, härra volinik, teie osalemise eest. ja need küsimused, millele vast-, praegu ei vastatud, siis nendele vastatakse kirjalikult ja nüüd on infotund läbi. suur tänu ja kella üheksani istung katkestatakse.